kuid siin veel eh, muuta. igatahes järgmistel kuudel kavatseme tõhusalt nende teemadega tööle hakata. ma tänan, härra Dorfmann ja sellega oleme lõpetanud selle teema arutamise. ja hääletamine toimub ülehomme.